kuid enne kui me lahkume, on mul teile veel paar, paar teadet. härra Viktor Uspaskis ütles mulle, et meil on toimunud mõned uued arengud ning edastas seetõttu mulle palve vaadata üle Euroopa Parlamendi eelmise aasta teise sept-, septembri otsus, mis käsitles tema immuuns-, immuunsust, selle palve me edastame õiguskomisjonile, kes tegeleb nende küsimustega ning teine teade on see, et kahekümnendal juunil esitleti käsitles õiguskomisjon Nigel Farage'i raportit ja härra Farage ei olnud samuti rahul tema immuunsuse küsimusega Euroopas. kuid parlamendisaadikud ei pidanud härra Farage'i seisukohta põhjendatuks, sellepärast et härra Farage'i immuniteet ei olnud ohus. homme me jätkame uuesti kell üheksa ja töötame kuni kella üheni ning pärast seda jätkame uuesti kell kolm, töötame siis kella kaheksani ning alustame taas kell üheksa, programm on olemas, seda te näete meie veebileheküljel ning nüüd ma lõpetan tänase istungi, soovin teile head ööd ja tänan teid ka suurepärase koostöö eest, esimees tänab ka teilt.